vastu võib ette näha trahve kuni neli protsenti aastakäibest. ning komisjon oli tegelikult ette näinud siin tarbijate õiguste äh, piiramist, mis puudutab äh, lepingust taganemist, me suutsime selle ära hoida ja siis äh, ka äh, see niinimetatud must nimekiri ebaausta kaubandustavade puhul, ma ei saagi kõike üles lugeda, mis, mis me oleme siia suutnud lisada. aga paraku tõepoolest need kvaliteedi erinevustega tooted sellesse musta nimekirja äh, ei saanud ja seda lihtsalt seetõttu, et äh, liikmes, paljud liikmesriigid olid vastu nüüd võib tunduda, et mõnes mõttes siin tõepoolest on tegemist sellise paberitiigriga, aga minu fraktsioon hääletab siiski poolt ning loodame, et järgmisel ametiajal saab läbivaatamisklauslit kasutada selleks, et need reeglid tõepoolest ka ellu rakendatakse ka kvaliteedi erinevustega toodete puhul, sest et meie jaoks ei ole vastuvõetav, et meil on Ähm, meil on erinevad kvaliteediga tooted erinevate tarbijagruppide jaoks, nii et äh, loodetavasti järgmine parlamendi koosseis suudab selle saavutada, et, et see, seda enam ei toimuks. aga loodetavasti homme me siiski hääletame selle kompromissi poolt. suur tänu ja nüüd ECR-i nimel üheks minutiks sõna kolleeg Škripekile. suur tänu, lugupeetud juhataja meie põlvkonna jaoks, minu põlvkonna jaoks, Kesk-Euroopa inimeste jaoks oli raudses äh, riide langemine midagi väga olulist, Euroopa kasvas kokku. aga nüüd on meil selline olukord, kus erinevates riikides äh, müüakse samas pakendis erineva kvaliteediga tooteid. me loodame, et võitlus äh, toiduainete äh, üldse kvaliteedi nimel jätkub. meile sai selgeks alles siis, kui president Juncker ütles, et slovakkidel ei tohiks olla vähem kala kalapulkades, äh, ungarlastel vähem liha öö, äh, oma toiduainetes ja tšehhidel vähem kakaod oma kakaojoogis jo me oleme näinud, et suurkorporatsioonid on valetanud tarbijatele. aga toiduained on ainult esimene samm, on veel teisigi valdkondi, mida tuleb lähemalt uurida, näiteks ähm, toetused põllumajandustootjatele ja nii edasi. suur tänu! aitäh ja nüüd on sõna ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Selimovitšil. suur tänu, lugupeetud juhataja. mõni aasta tagasi ostsin veebis või õigupoolest reserveerisin toa äh, veebis suurepärases hotellis, see oli väga odav, äh, fotod olid lihtsalt imelised, see kõik oli liiga hea, et tõsi olla ja kui ma siis kohale jõudsin, siis tõepoolest selgus, et asi oligi liiga hea, et olla tõsi. see oli, see ei olnud mitte imeline hotell, vaid kellegi garaaž, mis oli siis ähm, ümber ehitatud ähm, toaks. ja nüüd äh, meie eesmärk ongi vältida selliseid olukordi tulevikus. sest et see on see, millega tarbijad igapäevaselt veebis kokku puutuvad. see ettepanek, mis on esitatud, kaitsebki just nimelt neid tarbijaid ja ma arvan, et seepärast on tegemist tõelise võiduga tarbija jaoks. see annab õiguse lepingust taganeda, mis siis äh, minu juhtumi puhul oleks olnud väga vajalik ja see tegeleb ka äh, toodete kvaliteedi erinemise probleemiga. ma mõistan, et äh, see on väga keerukas küsimus, aga siin on siiski ka midagi selle kohta sees. ja üleüldiselt äh, muudab see tarbija eksitamise keerukamaks. me tagame, et tulemuste järjestuse kriteeriumid oleks veebilehel selgelt välja toodud et seda oleks võimalik kontrollida. meie ambitsiooniks on, et tulevikus äh, tõepoolest sellised imelised fotod osutuvad ka tõeks, ma loodan, et keegi ja ma loodan, et, et kolleegid ei lange sellesse lõksu, et saata see Äh, tagasi komisjoni nende veel vaidlusaluste küsimuste tõttu. suur tänu ja nüüd kuulen kelle nimel kolleeg Širdevan. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid. on hea, et Euroopa Liit tegeleb tarbijakaitsega ning äh, tagab ühtsed äh, Euroopa standardid ning on hea ka, et parlamendile saab rohkem loota kui komisjonile sest komisjonil oli ju algselt küll sest komisjon ei soovinud äh, tarbijal äh, lepingust taganemise õigust anda, kuid meil on siin äh, jätkuvalt see kvaliteedirinnuste probleemtoodete puhul, kui keegi Saksamaal näiteks puhkusel olles tahab võiküpsiseid ostma lapsele, siis peaks seal tõepoolest olema sama palju võid kui Saksamaal müüdavates küpsistes, mitte näiteks palmiõli, aga tegelikkuses see nii ei ole me näeme, et mõned ettevõtted, äh, mõned Euroopa tarbijad, eelkõige siis Kesk- ja Ida-Euroopa riikides äh, loevad teise klassi tarbijateks ning me peame sellisele oru-, sellise olukorra lõpetama, suur tänu! suur aitäh ja nüüd roheliste nimel kolleeg Reeda suur tänu, lugupeetud juhataja, hoolimata paljudest sätetest, mis puudutab läbipaistvust ja tarbijate õigusi veebis, on sellest äh, dokumendist puudu üks oluline säte, nimelt selge keeld äh, kvaliteedirinevustega toodetele. mul on väga kahju näha, et äh, siin parlamendis ei ole erinevused mitte ideoloogilised, vaid geograafilised. Lääne-Euroopa, Lääne-Euroopast pärit me kolleegid leiavad, et ähm, see kompromiss on piisavalt hea, kuigi kvaliteedi erinevustega toodavad teemad ei ole siin lahendatud, samas kui Ida- ja Kesk-Euroopa kolleegid leiavad, et see ei ole piisavalt hea. meie äh, rohelised leiame, et äh, siin on küsimus äh, inimeste võrdses kohtlemises, see on see, mida Euroopa kodanikud ootavad, et neid ei diskrimineeritaks elukoha äh, põhjal, et neile ei müüdaks äh, kehvemat toodet selle tõttu, nii et äh, me peame selle probleemi äh, lahendama, me ei tohi kiirustada kolmepoolsetele kohtumistele, vaid me peame täitma oma kodanike ootused. suur tänu. aitäh. sellega on fraktsiooni nimel kõnelejad äh, lõpetanud, järgmiseks kolleeg Kuoga. suur tänu kahju, et hoolimata kõigest ei ole meil õnnestunud saavutada sellist formaalset kokkulepet, mis lõpetaks diskrimineerimise. iga nädal on diskrimineerimine. alles eelmisel nädalal me nägime äärealade äh, diskrimineerimist liikluspaketis, nüüd me diskrimineerime inimesi, kes äh, saavad ähm, Äh, selliseid ähm, teise ringi tooteid, nagu ma neid nimetaksin, sest et äh, neid lihtsalt diskrimineeritakse. kas me soovime, et kõik äh, saaksid ühesuguse kvaliteediga tooteid? jah, tahame küll, nii et ärgem andkem alla, vaid jätkakem seda võitlust, et me võidaks, et kõik saaksid oma õiglase osa Euroopas. võrdsed õigused, võrdne Euroopa, kõik võidavad sellest. suur tänu! aitäh! järgmiseks kolleeg Sehnalova, palun. suur tänu. lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, see kompromiss näeb ette et tarbijate äh, positsioon paraneb sellega, kui me praegu seda vastu ei võta, siis peavad äh, tarbijad veelgi ootama. aga Äh, aga ma ei saa leppida sellega, et äh, osa tarbijatest koheldakse paremini kui teisi ja sellepärast ma leian, et me pöördume tagasi läbirääkimiste laua juurde ning ei tohiks sealt lahkuda enne, kui meie käes on tekst, mille, millega me saame puhta südamega minna tagasi oma kodanike juurde seda, see tuleb lugeda ebaaus kaubandustavaks, kui keegi müüb erisuguse kvaliteediga tooteid. niisiis, kolleegid, me kõik tahtsime seda algusest peale, et äh, need kvaliteediinimestega äh, tooted, äh, et neid enam ei müüdaks, nii et jäägem selle juurde. suur tänu, kolleeg Karansova, palun. suur tänu lugupeetud juhataja. meie viimasel istungite nädalal me peaksime lõpuks ometi lõpule viima äh, need arutelud äh, erineva koostisega šokolaadi üle. minu jaoks äh, Tšehhi esindajana on, on tegemist tõesti petmust valmistava tulemusega. ma ei tea, mis on selle põhjuseks, äh, kes seda survet avaldas, aga selge on see, et tarbija, klient Ida-Euroopast äh, sellest kasu ei saa. tegemist on igati lahjendatud tekstiga äh, ei ole vastuvõetav, et meie Ida-Euroopas tahame sellist rämpskaupa, nagu ma seda nimetaksin siin on terve rida erandeid selles loetelus, mis muudab ähm, need sätted väga leebeks ja, ja seda ei loeta ebaausaks kaubandustavaks, kui tootjad äh, müüvad erisuguse kvaliteediga tooteid Nad väidavad, et küsimus on näiteks ähm, tarbijate erinevates maitseelistustes, aga see ei ole tõsiseltvõetav, nii et ma kutsun äh, üles komisjoni lõpuks ometi äh, lõpetama sellise olukorra, kus meil on äh, erineva klassi tarbijad. Teil on sinise kaardi küsimus kolleeg Šoidroelt, kas olete valmis sellele vastama? jah, palun, kolmkümmend sekundit. suur tänu aitäh, ma soovisin küsida kolleegilt järgmist. kas teile ei tundu, et kasutasin natukene liiga karme sõnu, te teate, kui pikalt me oleme rääkinud parlamendis sellest, et toiduainete ja teiste toodete puhul peab, peavad need kvaliteedi erinevused äh, saama ebaaustateks kaubandustavadeks ja alles nüüd on õnnestunud äh, selle tulemuseni jõuda mitte tänu komisjonile, mitte tänu äh, härra Junckerile, vaid äh, tänu meile parlamendiliikmetele. Vážená paní kolegyně, jak jsem řekla, já jsem... Lugupeetud kolleeg, nagu juba ütlesin, siis ma olen väga pettunud selles tulemuses, jah parlament on tõesti aastaid selle nimel võidelnud, et meil ei oleks ähm, teise klassi tarbijaid Euroopas ja see tekst ei ole see, mida parlament soovis. see ei ole minu komisjoni tekst, ei ole see, mille poolt ma hääletasin ja sellepärast jah, ma olen tõesti väga pettunud no,. suur tänu, kolleeg Konechna. suur tänu, juhataja, volinik rohkem kui aasta tagasi lubas komisjon meile, et kvaliteedi erinevusega tooted keelustatakse Euroopas. selle teksti puhul aga saavutatakse vastupidist. see kahetsusväärne olukord säilitatakse ning valimata komisjoni survel on olukord niiviisi jäänud ja pärast seda, kui äh, toimus viimane kolmepoolsete läbirääkimiste voor, tegemist on kulisside taga tehtud kahtlase kokkuleppega, kui see direktiiv praeguse sõnastusega vastu võetakse, siis äh, kodanikud suhtuvad Tšehhi Vabariigis küll sellesse väga halvasti. ühelt poolt Euroopa Liit surub terve rea vastuolulisi kohustusi meile peale ja teiselt poolt lääneriigid äh, jätavad oma kasutamiskõlbmatud tooted meile ja ei kavatse seda isegi varjata. sellisel juhul, kui me peame lihtsalt omaenda eeskirjad vastu võtma oma liikmesriigis, sõltumata sellest, mida Euroopa Liit sellest arvab. palun toetage meie ettepanekut, mis tooks tagasi kompromissi, nii nagu me seda alguses äh, kokku leppisime ja sellega keelustatakse kvaliteedi erinevusega tooted. kas teete seda praegu või äh, paari kuu pärast, äh, siis vahet pole, sellepärast et meie ütleme Euroopa kodanikele, et nemad on ikka kõik ühtemoodi väärtuslikud. ja nüüd saab sõna proua Suitša, ütleb juhataja. mis puudutab seda direktiivi, siis direktiivis käsitletakse ka kvaliteedi erinevusega tooteid komisjonile esitati terve rida küsimusi seoses diskrimineerimisega ja kvaliteedi erinevusega toodetega ja komisjoni vastus minule oli järgmine. tulemused, äh, kvaliteedi erinevused olid tingitud äh, sellest, et äh, tarbijate maitse-eelistused olid erinevad. ma sain neljakümne Euroopa Parlamendi liikme toetuse, viisin läbi vastava uurimuse ning tegin ettepaneku õigusakti kohta millega peaks äh, sellisele diskrimineerimisele lõpp tehtama. täiskogul rääkisime sellest äh, kolleegiga Tšehhi Vabariigist, kolleeg Šoidrovaga, rääkisime siis äh, maitsekatsete tulemustest Tšehhi, Horvaatia, Tšehhi ja Saksamaa toodete puhul ning Juncker tegi oma ettepaneku Euroopa Parlamendi seisukoht on selge, meie hääletus septembrikuus näitas seda ja kolmepoolsete läbirääkimiste tekst ei ole meile vastuvõetav, kirjutasin alla muudatusettepanekutele, mille eesmärgiks on tagada võrdse kvaliteediga tooted kõikidele kodanikele, kutsun kolleege üles neid muudatusettepanekuid toetama, me võitleme siin kahe kiirusega Euroopa vastu ning mul on äärmiselt kahju, kui neid muudatusettepanekuid ei toetata, see jätab meile mõru maitse suhu ja ma tahan, et lääne ja ida vahel ei oleks vahet, tuletaksin teile endale meelde, et härra Juncker ütles siinsamas, et Euroopa peab hingama ikkagi kahe kopsuga ja võrdselt mõlema kopsuga. pidage seda meeles siis, kui te homme hääletama tulete. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Krapini üheks minutiks. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid. selge on see, et me pidime direktiivi muutma. selle ettepanekuga tegelikult muudetakse nelja direktiivi, ebaõiglased äh, äritavad äh, ja hinnamuutused, lepingutingimused ja nii edasi ja nii edasi. suurem osa muudatustest on esimeses kahes direktiivis. jah, meil on vaja kõigil võrdse kvaliteediga tooteid kogu siseturul, et me austaksime kõiki tarbijaid võrdselt, sõltumata nende elukohariigist. on mõningaid häid muudatusettepanekuid, äh, millega see, mis selle direktiiviga sisse tuuakse, tarbija õigus lepingust taganeda või kahjutasu saada näiteks, aga kompromiss ei ole nii ambitsioonikas, kui meie oleksime soovinud me oleksime tahtnud suuremat selgust kvaliteedi erinevusega toodete küsimuses, näiteks artikkel, artiklis kuus äh, on küll muutus sisse toodud, aga, aga on toodud ka erandid ja need erandid on artiklit kuus nõrgendanud. loomulikult meil on siin läbivaatamise klausel, võib-olla võiks siis seda kasutada ja meid ei ole siin saalis enam palju jäänud, aga paluksin kolleegidel natukene mõelda, mõelda selle üle, kas parem on see tagasi lükata või hääletada selle poolt ja kasutada läbi ka vaatamisklauslit hiljem. suur tänu, proua Šoidrova, poolteist minutit. suur tänu, kallid kolleegid. mina olen veendunud, et see direktiiv tervikuna toob kasu meie tarbijatele see kaitseb meie tarbijaid ebaõiglaste kaubandustavade eest, mis on probleemiks kõikides liikmesriikides, nagu näiteks agressiivsed müügitehnikad, libahinnangud, libaarvamused toodete kohta, võlts hinnaalandused ja nii edasi ja nii edasi ebaõiglasteks kaubandustavadeks võib äh, iseäranis pidada minu arvates kahte tavadest, millest siin on räägitud. suur tänu kolleegi Sehnalovat, kes on seda teemat siin tõstatanud ja aktiivselt võidelnud selle teema eest. suur tänu meie endisele minister Retškale, kes selle teema tõstatas nõukogus, suur tänu ka volinikule, kes selle teema komisjonis tõstatas. olen täielikult nõus kolleegidega, et praegune tulemus ei ole täiuslik, me peaksime olema ambitsioonikamad, meil peaks olema selgem määratlus, tõsi. aga me oleme kaks aastat selle kallal töötanud ja see on liiga pikk protsess olnud selleks, et algusesse tagasi minna selle direktiivi mittetoimivaid osasid saame hiljem äh, üle vaadata, parandada, läbivaatamine on direktiivi sisse kirjutatud. ma toetan seda algatust, usun, et tegemist on sammukesega õiges suunas, ma toetan direktiivi õigu tervikuna ka siis, kui muudatusettepanekud läbi ei lähe. suur tänu ja proua Boržan, üks minut, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja kuus aastat tagasi, kui ma hakkasin kvaliteedi erinevusega toodete teema kallal tööd tegema, siis tundus mulle uskumatu, et äh, meil võib olla õigusakt, mis sellisele ebaõiglasele kaubandustavale lõpu teeb. kuus aastat teadusuuringuid, soovitusi, läbirääkimisi mitte keegi ei saa enam öelda, et horvaatlased hor, horvaadid ja bulgaarlased tahavad vähem tervislikku toitu või tehnikat, mille kvaliteet oleks viletsam äh, või äh, pesupulbrit, mis ei pese piriideid nii hästi puhtaks kui mujal. tegemist on äärmiselt äh, delikaatse teemaga, see tekitab suuri kirgi, see tekitas meis tunde, et me oleme teise klassi kodanikud, et meil on lõhe ida ja lääne vahel, aga me oleme üks Euroopa, me peaksime olema kõik võrdsed, me oleme kõik võrdsed, me ei saa selliseid ebavõrdseid tavasid leppida, võrdsus on iseäranis oluline ja see on meie tänane sõnum Euroopale. härra Pospišil, palun. suur tänu ka mina olen pettunud kolmepoolsete läbirääkimiste käigus saavutatud kompromissis. ma arvan, et see kompromiss ei lahenda kvaliteedi erinevustega toodete probleemi praktikas. tulemuseks on lihtsalt terve rida erinevaid tõlgendusi, pöördutakse kohtute poole erinevate kaubamärkide küsimuses ning selles küsimuses, mida need tooted sisal-, sisaldavad. Need samad tooted, sama kaubamärgiga samasugused tooted, mille kvaliteet on erinev, lihtsalt naeravad meie üle. kui selline lähenemisviis läheb läbi, siis äh, ma loodan, et me saame määratlusi parandada, parandada ebaõiglaste kaubandustavade määratlusi parandada, mina olen selle poolt, et me ütleksime selgelt välja, et kvaliteedi erinevusega tooted on ebaõiglane kaubandustava, punkt ja kui me seda ei tee, siis me kaitseme neid rikkaid korporatsioone, kes kvaliteedi erinevusega tooteid toodavad ning kes tahavad Ida-Euroopas lihtsalt madala kvaliteediga toodetele odavat turgu ja mul on väga kahju, et seda kompromissi on to-, toetatud, see on solvang äh, kodanikele ja mul oleks väga hea meel, kui äh, toetataks proua Senhalova muudatusettepanekuid, siis me saame saata selge sõnumi, et kui toodetakse kaubamärgi tooteid, siis ei tohi neid kvaliteedi erinevusega toota, see on ebaõiglane kaubandustava me ei peaks hakkama analüüsima, kui suured need erinevused on, lihtsalt toetage proua Senalova muudatusettepanekut, suur tänu. nüüd oleme jõudnud ühele poole meie registreeritud sõnavõttudega ja läheme vaba mikrofoni juurde, ma olen saanud seitse taotlust vaba mikrofoni raames, annan kõigile sõna ja kõigepealt saab sõna härra Bussol üheks minutiks. suur tänu, ma tean, et läbirääkimised olid rasked ning head tasakaalu saavutada tarbija õiguste jõustamise ning konkurentsivõime vahel ettevõtete jaoks ei ole kerge ülesanne. selge on see, et esimest korda on õigusaktis äh, kahekordsete standardite kohta konkreetsed viited ja liikmesriigid võivad rakendada sunnimeetmeid, aga me peaksime siiski olema ambitsioonikamad, me peaksime neid topeltstandardeid paremini käsitlema oma õiguses, sellepärast et sellised kaubandustavad õõnestavad Euroopa kodanike usaldust ja, ja peamiselt Ida- ja Kesk-Euroopa kodanike usaldust meie ühtsesse turgu. me peaksime toetama kolleeg Roosa Tuuni muudatusettepanekut, see on tekst, mille üle algselt hääletati IMCO komisjonis, kui see muudatusettepanek toetatakse, on ka õigusakti ettepanek parem. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Joana lugupeetud äh, volinik, äh, lugupeetud äh, kolleegid, ma tahaksin tänada. me peame rääkima siin topeltstandarditest, ükskõik mida ta siis ei arvaks. Te võite küll öelda, et idaeurooplaste maitsemeel on teistsugune kui lääne-eurooplaste oma, aga ma võin teile öelda, proua volinik, idaeurooplastel on kõrini sellest, et nemad peavad halvema kvaliteediga tooteid tarbima. meil on kõrini sellest, et meile pakutakse halvema kvaliteediga toiduaineid, meil on kõrini sellest, et meie peame ostma kehvema kvaliteediga autosid, autosid, mis on ilmselgelt halvema kvaliteediga kui need, mida me saaksime Lääne-Euroopas soetada terves idablokis kolmkümmend aastat on inimesed juba olnud harjunud sellega, et äh, kvaliteeti tuleks tagada kõigile ja et ei saa olla erineva kvaliteediga tooteid sama nime all me ei tohi siin ennast rohkem petta, me ei tohi lubada seda, et teised arvavad, et meil on teistsugused standardid kui Ida, Lääne-Euroopas. toodetel peaks olema sama kvaliteet, me ei ole halvemad, diskrimineerimine Euroopa Liidus peaks lõppema, aitäh. aitäh ja üheks minutiks on sõna härra Marjasil. aitäh tarbijakaitse seisukohalt ei tohi olla topeltstandardeid, ei tohi olla äh, kahte kvaliteedi, kvaliteeti, mis äh, kahjustab inimesi kogu Euroopas. tarbijakaitse tähendab kaubanduse äh, kaitset, kaubanduspoliitilise aususe kaitset Euroopa Liidus ei, ei tohi olla asjad nii, et kolmandate riikide poolt on selliseid katseid, eriti mis puudutab Kreeka tooteid, mis on kõrgeima kvaliteediga ja tihti Makedoonia juustu või on juttu Makedoonia juustust või maka-, Makedoonia halvaast ja see on muidugi ebaõiglane konkurents nende riikide poolt, kes kasutavad seda epiteeti Makedoonia, tegemist on äh, teatavat laadi provo-, provokatsiooniga ja sellepärast äh, volinik äh, Jurova Euroopa Komisjon peab toetama Kreeka tooteid, mis on juba aastaid turul ennast tõestanud, mis on kõrgeima kvaliteediga ja mida varustatakse sildiga Makedoonia ja komisjon peab seda silmas pidama, aitäh. sõna proua Zaborskal pán predseda pani komisárka juhataja lugupeetud volinik slovakkia ja teiste ida euroopa riikide jaoks on toodete erineva kvaliteedi probleem väga oluline probleem testid on näidanud et paljud ettevõtted pakuvad tooteid meie piirkonnas sama nime all aga erinevate koostisosadega ja tihti madalama kvaliteediga ma tean et ei ole lihtne jõuda kokkuleppele aga ettepanek, mida me homme peaksime hääletama, minu meelest see ei ole hea ettepanek ja ma pean ütlema, et ma olen üsna üllatunud, et äh, komisjon ähm, sai kaks äh, aastat täiendavalt äh, selleks, et hinnata praegust olukorda ja ainult siis ähm, kui üldse peaks komisjon sellised äh, äh, erineva kvaliteediga tooted keelustama, me teame, et sellised praktikad juba praegu on olemas, tarbijad ei ole äh, rahul ja sellepärast hääletan nelja muudatusettepaneku poolt, mis näevad ette, et sellised ähm, tooted tuleks keelustada Euroopa Liidu turul, meil ei tohi, meil ei tohiks olla selliseid tooteid. aitäh ja sõna saab härra Neikov. härra juhataja liikmesriigi kodanikuna li,, minu liikmesriik liitus üsna hiljuti, meie jaoks on väga oluline, et et sellel ametiajal tegeldaks ka erineva kvaliteediga toodetega, see on sotsialistide ja demokraatide jaoks suur võit, ma tahaksin tunnustada kahte kolleegi kes on tegelenud äh, selle mm, teemaga, eriti Olgat, äh, tänu kellele selle teemaga tegelema hakata siin, ei ole mingit loogikat, et ühtsel turul ei oleks äh, ühtseid standardeid sama kaubamärgiga toodete jaoks, see näitab, et ei ole mingit vaba liikumist toodete ja teenuste jaoks, vaid tegemist on valikulise liikuvusega ja sellepärast kutsun üles Bulgaaria ametiasutusi, et nad äh, võtaks üle äh, ja rakendaks seda direktiivi. me ei saa, et me, me ei saa praegu, äh, me ei saa kümne aasta pärast väita, et ei ole topeltstandardeid, kui meil ei ole vastavat õigusakti, mis selle vastu võitleks. domnule președinte dragi colegi anumite prevederi din raportul colegei härra Turkanu. lugupeetud kolleegid, mõned sätted Daltoni raportis kõik on kogu selle töö, mida ma olen teinud koos proua Sehnalovaga, teinud olematuks, et topeltstandardite kohta meil ei ole enam samu eeskirju ja kõik tarbijad Ida-Euroopas küsivad, et miks, mida Euroopa teeb, miks Euroopa kohtleb oma kodanikke erinevalt, millistele väärtustele tugineb see Euroopa Liit, kui ta ei taga võrdseid õigusi, miks Euroopa ei näe meid äh, võrdväärsete kodanikena. me võlgneme seda kodanikele, kes meie poolt hääletavad, kes saadavad meid siia Euroopa Parlamenti, sest nemad usaldavad seda, et meie kaitseme nende huve või tahame kaitsta ainult kontsernide huve. minu jaoks on tegemist tõeliselt häbiväärse asjaga, et Rumeenia eesistumise ajal ma peaksin aktsepteerima sellega, et rumeenlasi nähakse teise klassi kodanikena ehm, asi näeb välja nii, nagu me ei te, oleks teadnud, et mis seadus äh, me siin koostame, et mõned äh, toodete puhul on tegemist sama kaubamärgiga, aga mitte sama kval-, kvaliteediga. sõna härra Boltšakil üheks minutiks kes meist oleks eelistanud ähm, Äh, kreemi, mis on äh, tehtud hoopis teistest äh, ainetest, kui tu-, tuubi peal kirjas on, et me näeme, et ähm, näit-, mõningate jookide puhul kasutatakse teistsuguseid magusaineid äh, erinevates riikides, need on praktikad, mida tuleks takistada, ma tänan proua Seinalavat ja teisi kolleege, kes võr-, võit-, võitlevad võrdsete võimaluste ja õiguste eest, sellist topeltkvaliteeti ei tohiks Euroopas olla, see on vastuolus ühtse turu reeglitega, sest ähm, meil ei ole siin tegemist äh, kahve erinevat klassi eurooplastega, sellepärast tuleks äh, selliseid äh, tooteid mm, tõrjuda. kahjuks Tšehhi vabariik, Tšehhi valitsus toetas sellist meelet-, määratlust, mis on äh, ebaselgem, vaja on need muudatusettepanekud tagasi võtta. aitäh. me oleme nüüd äh, lõpetanud vaba mikrofoni vooru ja komisjoni nimel saab sõna proua Jourova. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, äh, něco lugupeetud saadikud ma räägin tšehhi keeles, oma emakeeles äh, arutelu kokkuvõttes ja seda põhjusega, sellepärast et ma arvan, et äh, see et äh, hoiak, mis ma olen võtnud nende erineva kvaliteediga toodete suhtes, see on seotud ka sellega, et ma olen Tšehhist ja kus me, milline oli olukord poolteist aastat tagasi, et on olnud erinevaid äh, nõukogusid, äh, olen käinud erinevates äh, liikmesriikides ja ma olen kuulnud väga palju erinev-, kahtlusi, et kas see probleem on üldse olemas, aga olen kuulnud ka parlamendi häält, proua Sehnalova, härra Turkanu häält, kes on äh, Äh, selgitanud, et probleem on olemas, et see ei ole äh, kellegi väljamõeldis, kellel pole midagi muud teha, me oleme väga palju kuulnud äh, selle kohta ja see asjaolu, et me oleme nüüd tulnud välja direktiiviga, kus tunnistatakse, et selline probleem on olemas, tegemist on direktiiviga, mis puudutab ebaausaid kaubandustavasid, ma arvan, et äh, me oleme teinud edusamme selle pooleteist äh, aastaga, et äh, kaheksa liikmesriiki on erinevate ähm, tavade kohta teinud e-, ettepanekuid, ma olen kuul-, olnud kontaktis erinevate ettevõtjate, erinevate kaubamärgi omanikega ja nad on öelnud, et ei tohi erinevaid asju siin ära segada, et see ei ole asjakohane et äh, selliste asjadega ei tegeleta, me oleme tõesti tegelenud meetodiga ja oleme nüüd äh, tegelemas teiste juba äh, erinev, teiste toodetega ja me oleme konstateerinud et, et kahekümnel kuni kolmekümnel protsendil toodetest on tõesti märkimisväärseid erinevusi ja see meetod, mis me oleme määratlenud, ütleb ka, et kuidas tuleks läbi viia inspektsioone Äh, et me ei äh, kirjuta riikidele ette, et milliseid inspektsioone nad peaksid äh, läbi viima, aga et kuidas tuleks koguda erinevaid ähm, erinevaid tootenäidiseid, kuidas neid testida, meetod on olemas ja me sa-, võime öelda, et selle metodoloogia järgi saab töötada küll. ja mis puudutab argumente, šokolaad, jäätis ja nii edasi, et mis on erineva kvaliteediga, et va-, me peame keskenduma nendele asjadele, mis äh, meid äh, häirivad, et me peame saama usaldada neid ähm, inspektsioone, kus äh, koet-, äh, kogutakse näidiseid ja kui šokolaadis on vähem äh, kakaod, siis on tegemist võltsitud tootega, halvema kvaliteediga tootega, mis tuleks turult tagasi võtta. Need on need asjad, mida me saaksime reguleerida selle direktiivi abil, mis kodanikke häirivad. me peame usaldama rohkem neid, kes tegelevad turu järelevalvega ja kontrolliga, et nad tõesti juhtumi haaval lahendavad selle probleemi, et nad on julged seda direktiivi rakendades, härra Pospišil rääkis üsna ebaselgetest juriidilistest definitsioonidest, kui Ähm, me nimetaks seda erineva kvaliteediga toodete vastases võitluseks, äh, siis me ei saaks äh, siin äh, kvaliteet, siis me ei jõuaks sellega väga kaugele, siin ei ole juttu ainult toiduainetest, vaid tegemist on üsna üldise sõnastusega, mina üritasin siin tagada tarbijate kaitset, aga see puudutab kõiki tooteid isegi ka näiteks parfümo-, parfümeeriatooteid, me räägime autodest, ehitusmaterjalidest ja paljudest muudest toodetest, sellepärast me pidime määratlema äh, kuidagi äh, selle, et mis asi on ebaaus kaubandustava ja usaldagem äh, neid inspektsioone, kus siis valitakse välja tooted tu, tuvastatakse need juhtumid ja et siis tulevad ka karistused, mina loomulikult jälgin seda, mis toimub minu koduriigis, ma tean, et põllumajandusminister sooviks selle teemaga tegeleda ja Turujärelevalve Ameti asutused ähm, ka kavandavad äh, siseriikliku õigusakti loomist, et kõike seda oleks võimalik ka ellu rakendada ja poolteist aastat tagasi meil ei olnud ka sellist teavet, avalikkuse teadlikkuse tõstmist, vaja on, et kodanikud rohkem osaleksid, seda me ei, praegu ei saa mm, tagada, isegi need inimesed, kes on vihased, neil ei ole tõendeid, e, jaekaupmehed ei tea, et äh, Äh, erinevaid tooteid äh, toodetakse sama kaubamärgi all, aga äh, selle direktiiviga mm, sunnitakse neid tõendeid koguma ja mm, vaja on ähm, siis põhjendada, et miks toot-, tarbijaid eksitatakse, et mis puudutab tooteid, siis see, selline praktika ei ole õigustatav ja ma loodan, et inspektsioonidega saab olema niimoodi, et äh, nende puhul on samasugune äh, lähenemine kui minu puhul, mina tulin välja rangema õigusakti ettepanekuga, aga see on kompromiss, kuna enamus liikmesriike olid äh, selle vastu, mina üritasin anda panuse sellesse, et äh, rakendamisel liikmesriikides äh, oleks tulemus selline, et erineva kvaliteediga tooteid ei ole, et need kaoksid äh, turult, et tegemist oleks julge järelevalv-, turujärelevalvega ja et see oleks kooskõlas direktiiviga, et ei mindaks kaugemale ja et äh, oleks tagatud äh, tarbijate teavitamine, teadlikkuse tõstmine ja jaekaupmeeste äh, teadlikkuse tõstmine, et nad reageeriksid selliste toodete puhul ja kolmandaks ette on nähtud ka võimalik läbivaatamine, mis võimaldab siis ähm, edasi liikuda selle õigusaktiga, kui see on Äh, viljakas, me näeme, et siin võib olla ka teatavaid lünki ja võib-olla on vaja olla rangem. aga praegu on äh, õige ajahetk, et kui me praegu selle teksti äh, tagasi võtaks, siis meil ei oleks midagi ja me oleks samas olukorras, nagu me olime poolteist aastat tagasi. ja selline olukord, kus me keskendume samale probleemile Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. see on võimaldanud ja mm, see võimaldab mul teha ka isiklik, ühe isikliku märkuse, et ma kasutasin kogu oma loomingulisust ja viha ära, äh, pahameelt ära see Euroopa tarbijana ja olid vastavad olud, vastav ajahetk, vaja oli neid, äh, see õigusakt vastu võtta ja ma arvan, et on võimalik äh, töötada selle nimel, et meil oleks kompromiss. minu jaoks ei ole see lahendus, äh, et öeldakse, et Äh, siin on erinevus ide ja lääne vahel. mina olen äh, selliste argumentide vastu, mida on kasutatud ähm, et äh, kui öeldakse, et Ida-Euroopa on Lääne-Euroopa prügikast, ma arvan, et selliseid sõnu ei tohiks kasutada, ma vabandan, et ma nii pikalt rääkisin, aitäh, et mind ära kuulasite ja ma arvan, et tegemi-, ehkki tegemist on kompromissiga, ma loodan, et parlament võtab selle lõpuks vastu no aitäh ja kaheks minutiks saab sõna raportöör Hedda. tegemist on suure valdkonnaga aga, aga üheksakümmend protsenti puudutas ühte küsimust. et tegemist on äh, teed rajava kokkuleppega, mis puudutab topeltkvaliteeti, aga ma ei tea, miks kolleegid tahavad kogu kokkulepet äh, kõrvale heita, sellepärast et me ei saanud ühte võimatut nõudmist läbi surutud, ei ole äh, võimalik nõuda sama kõikides riikides, on ka erinevad eelistused erinevates riikides, erinevad kvaliteedireeglid ja ka koostisosad on erinevad, Coca-Cola näiteks, Ühendkuningriigis tehakse seda äh, roosuhkrust, äh, teises riigis jällegi peedisuhkrust. ja ma saan aru äh, teie murest Ida-Euroopa pärast ja ka näiteks isoglükoos, mida toodetakse Ida-Euroopas ja mida kasutatakse ka USA-s. ja jällegi ma küsin, kumb on parem toode ja keda diskrimineeritakse, kui me võtaksime vastu selle muudatuse, siis tuleks teha seda iga toote puhul Euroopa Liidus miljonitega nendest ja see ei ole võimalik ja samuti ei saa minna tagasi läbirääkimiste laua taha, ei tule uusi läbirääkimisi, nõukogu ja komisjon on öelnud, et nad on teinud kõik endast oleneva ja teinud kõik järeleandmised ja nad on päris palju järele andnud ja on selge, et eh, kui Euroopa Parlament eh, asub ebarealistlikule seisukohale, siis lõppkokkuvõttes meil kokkulepet ei olegi ja eh, mis puudutab turi läbipaistvust, hinnavõrdlust ja karistuste määramist ja, ja igasuguseid muid asju, need on siin sees ja ärgem kõike seda kõrvale heitkem. aitäh. suur tänu. arutelu sel teemal on lõppenud, hääletus toimub homme järgmiseks äh, päevakorrapunktiks on USA äh, raport, mis puudutab Euroopa Liidu toiduahela riski hindamise läbipaistvust ja kestlikkust. proua Aiuso, palun neli minutit. Micro, please ja mikrofon palun. Señor presidente, señor comisario, hoy me complace no.... volinik, president. mul on hea meel öelda, et olles olnud kakskümmend aastat Euroopa Parlamendis, on minu viimane võimalus sõna võtta just toiduahela raportöörina nagu ma ütlesin, tulin parlamenti esimest korda kakskümmend aastat tagasi, siis möllas hullulehmade huvi ja ma olen sellest alates tegelenud toiduohutuse eeskirjadega. ja olen selle perioodi jooksul alati teadetelt olnud seotud toiduga seotud seadusandlusega, võin kindlusega väita, et Euroopa Liidu toiduohutusreeglid on kõige rangemad maailmas ja võib täiesti öelda, et meie toiduainetööstus on suurepärane ja ka innovatiivne. selle teema eest vastutava raportöörina võin öelda, et meie tooted on suurepärase kvaliteediga ja peavad kinni seadusandlusest, aga käes on siiski aeg ajakohastada seadusandlust, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kaks mitte sellepärast, et oleks tarvis karmistada mingeid valdkondi, vaid ka seepärast, et Euroopa kodanikud pööravad üha rohkem tähelepanu üksikasjadele ja riskidele, mis sisalduvad toiduahelas ja need põhinevad ka teadusaruannetel. seda raportit on aga parlamendis tulnud menetleda äärmise kiirusega ja ei ole olnud piisavalt aega analüüsiks ja järelemõtlemiseks, see on kahetsusväärne. ma arvan, et on natuke pretensioonikas öelda, et me räägime siin toiduohutusest, sest me räägime peamiselt läbipaistvusest ja me riskide haldamise puhul alati ei ole piisavalt vastutust ja ma ei tahaks ka jätta rõhutamata selle kokkuleppe tähtsust. meil on otsuste tegemise protsess, mis põhineb teaduslikul tõe, teaduslikel tõenditel. ja samas on oluline, et me püüaksime tõsta avalikkuse usaldust otsuste tegemise protsessi vastu ja selleks on tarvis suurendada läbipaistvust. kodanikel peaks olema kerge juurdepääs teadusuuringutele, mille põhjal lubasid antakse ehk siis äh, mittekonfidentsiaalne informatsioon oleks avalik äh, sellest hetkest, kui äh, taotlus tunnistatakse kehtivaks või lükatakse tagasi. seega peaks olema andmebaas tagamaks, et ettevõtted, kes taotlevad mingit luba, avaldaksid vastava teabe aga ettevõtted, mis ei täida neid reegleid, saaksid omakorda karistada. ja me sooviksime saavutada ka mõistlikku tasakaalu äh, läbipaistvuse ja erinevate huvide vahel ja kaitsta ka Euroopa toiduainetööstust. see tähendab, et äh, in-, avaldatav teave teabe avaldamist ei nõuta juhul, kui see kahjustab ettevõtjate äh, tööstuslikke huve. samas on äh, sisse viidud mitmed kaitsemeetmed õigluse tagamiseks selles protsessis. ja on kaks äh, uuenduslikku asja siin. Euroopa Parlament saab määrata nõukogusse oma esindajaid toidu ametis ja liikmesriigid saavad saata oma eksperte. kõik liikmesriigid saavad seega omalt poolt panustada. ja on väga oluline, et toiduainete tootmise protsessi ja tehnoloogia suhtes oleks tagatud konfidentsiaalsus ja ka innovatiivsed ideed peavad langema selle alla otsused põhinevad teaduslikel tõenditel ja samas me saaksime tagada suurema läbipaistvuse. üksnes äh, siis, kui Toiduohutusamet või Kemikaaliamet on andnud oma heakskiidu, on võimalik anda lõplik luba. suur tänu komisjoni poolt härra Katainen, palun. lugupeetud president, äh, parlamendi liikmed Euroopa Liit on uhke, et tal on kõige paremad toiduohutuse reeglid maailmas, samas eurooplased tunnevad üha suuremat huvi toidu vastu, mida nad söövad ja selle päritolu vastu. Äh, kodanikud on ka tundlikud riski haldamise protseduuride suhtes ja ei ole üllatav, et Euroopa kodanikud on soovinud äh, täiendavat kindlust äh, toiduahela toimimise kohta, mis puudutab üldist toiduseadusandlust ja Euroopa kodanike algatust seoses äh, glüfosaadiga, siis need on tõendiks selle kohta. aga tahaksin kõigepealt äh, tunnustada Euroopa Parlamenti ja Nõukogu institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemus, äh, mis puudutab Euroopa Liidu toiduahela riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust kujutab endast olulist sammu. kaasseadusandjad on näidanud oma pühendumust sellele teemale ja on pidanud läbirääkimisi avatult ja konstruktiivselt. Te olete jõudnud esialgsele kokkuleppele komisjoni ettepaneku suhtes rekordajaga, kümne kuuga. see esialgne kokkulepe on oluline äh, samm edasi vastamaks kodanike ootustele riskide hindamise osas toiduahelas. tahaksin äh, välja tuua kokkuleppe mõned aspektid ja eesmärgid. esialgne kokkulepe kujutab endast Euroopa toiduohutussüsteemi läbivaatamist mille keskmeks on just läbipaistvus. riskihindamise protsessi suurem läbipaistvus aitab kaasa Euroopa Toiduohutusameti otsuste legitiimsusele, see tõstab tarbijate usaldust riskide hindamise süsteemi suhtes ja tagab, et EFSA äh, on äh, Euroopa kodanike suhtes rohkem vastutav. proaktiivselt avaldatakse kõik äh, teaduslikud andmed, mis on seotud hindamisprotsessiga ja see toimub riskihindamise varajases faasis, äh, kui taotlus äh, tunnistatakse kas vastuvõetavaks või mitte vastuvõetavaks. see ettepanek on seotud veel kahe meetmega. avalikud konsultatsioonid äh, ja komisjoni teavitamine ja need meetmed tagavad, et äh, EFSA saab asjakohased äh, teaduslikud tõendid enne oma teadusarvamuse koostamist. avalikkus, äh, tugevam järelevalve parandab ka kodanike usaldust riski hindamise protsessi suhtes. ja samas esialgne kokkulepe arvestab ka vajadusega säilitada konkurentsivõime Euroopa Liidu Äh, toidu ja söödasektori ettevõtjate vahel. esialgses kokkuleppes on ette nähtud ka tagatised äh, tundliku või konfidentsiaalse info avaldamise suhtes ja samamoodi äh, tagatakse olemasolevad intellektuaalomandi õigused ja ka isikuandmete kaitse. see on oluline aspekt innovatsiooni stimuleerimisel, aga oluline ka selleks, et Euroopa toiduohutus oleks tunnustatud protsess. ja kokkulepe näeb ette ka võimaluse, et EFSA annab äh, taotluse esitamise eelseid nõuandeid. see aitab paremini mõista taotlemise protsessi ja muudab elu lihtsamaks ka meie innovatiivsetele ettevõtjatele, selleks et tagada veelgi suuremat läbipaistvust ja EFSA pikaajalist kestlikkust, on liikmesriigid esindatud EFSA haldusnõukogus. EFSA haldusnõukogu hõlmab ka kaks liiget, kelle on määranud Euroopa Parlament. nagu parlamendisaadikud teavad, kaldub see kõrvale tavapärasest lähenemisviisist mis puudutab äh, detsentraliseeritud ameteid, äh, kokkulepe, mis on institutsioonide vahel sõlmitud aastast kaks tuhat kaksteist. ja samamoodi ning äh, seadmata ohtu EFSA sõltumatust, on liikmesriigid kaasatud rohkem sellesse, et osaleks eksperte EFRA, EFSA teadusnõukogudes esialgne kokkulepe tunnustab äh, vajadust tegeleda riskidega paremini ja näeb ette ka riskidest teavitamise strateegia, tagamaks, et sõnum oleks selge ja järjekindel, olenemata sellest, kas sõnum pärineb komisjonilt, EFSA-lt või liikmesriikidelt. president, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tunnustan teid äh, teie aktiivse panuse eest äh, esialgsele kokkuleppele jõudmisel ja jään ootama äh, täiskogu hääletuse positiivset tulemust. suur tänu, suur tänu, härra Katainen. ja kalanduskomisjoni nimel saab sõna härra Serra Santos, minut. suur tänu president, volinik, väljendaksin kõigepealt eh, tänu suurepärase töö eest, mida kõik läbirääkimiste käigus tegid. eriti tänaksin erinevaid raportööre. kahjuks ei saa ma keskenduda kõikidele positiivsetele aspektidele, kui kõneaega on ainult üks minut. ma juhin tähelepanu sellele, et mereandide tootmist ei tähtsustata nii palju kui põllumajandustooteid endiselt ning olenemata muudatusettepanekutest ei ole EFSA haldusnõukogus endiselt esindust mm, kalandussektorist ja vesiviljelussektorist, ehkki tegelikult seitsekümmend protsenti sellistest toodetest, mida Euroopa Liidus selles vallas tarbitakse, on kolmandatest riikidest imporditud me peame tagama, et tagatud oleks kõrged toiduohutus ja toodangustandardid. veelgi enam, ametilt nõutakse, et ta teeks rohkem tööd eh, tervisliku toitumise vallas maailmas, kus rasvumine ja muud eh, sellega seotud haigused eh, on järjest kulukamad ja põhjustavad rohkem haigusi kui näiteks toidupuudus maailmas aitäh, nüüd fraktsioonide nimel, kõnelejad Rahvapartei nimel, eh, proua Delei, poolteist minutit. aitäh, härra juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid eh, kogu selle mandaadi ajal me oleme näinud, et kui oluline on küsimus, mis puudutab pestitsiide, mm, ja toiduaineid ja kui palju meie kodanikud sellega rohkem tegelevad. vaja on, nad tahavad teada, et kuidas see Euroopa süsteem toimib ja, ja seadusandjatena me peame vastama sellele soovile ja siin on ära toodud suur osa sellest problemaatikast, et meie menetlused muutuvad selgemaks ja läbipaistvamaks ja see võimaldab, ma loodan, taastada meie kaaskodanike usalduse meie ametite ja otsuste langetamiste vastu. keskne küsimus on andmete avalikustamine, et kas äh, tasakaalustatakse siin äh, läbipaistvus ja äh, teadusuuringut otsuste äh, tegemise võimalused, kas siin on õige tasakaal, ärgem usu, unustagem, et meie ettevõtted, ka VKE-d konkureerivad kogu maailmaga, nii et oluline on, et säilitada meie edemus innovatsiooni osas. ma tervitan meie raportööri Pilar Ajuso ja kõigi variraportööride tööd ja ma soovin äh, viimasel korral äh, siin tuletada meelde, et need otsused, mis me võtame, mis me teeme, peaksid tuginema alati korralikele teaduslikele alustele, et me ei äh, suurendaks seda hirmu erinevate toiduainete ees, millest, mida mõned ära kasutavad ja sellepärast on väga oluline, et meie ametid korralikult toimiks, eriti Toiduohutusamet. Mm, aitäh tähelepanu eest. aitäh, järgmisena saab sõna proua Talli sotsiaaldemokraatide nimel, kaks minutit lugupeetud kolleegid, glüfosaadi skandaal eh, seoses nende pestitsiididega, see käivitas tohutult palju arutelusid ning just see õigusakt ongi selle skandaali lahendus või vastus sellele. ja see näitab, et Euroopa Liit kuulas kodanike häält.